asepresidendi osas kolmapäeval kell kaksteist. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osaistungjärkude esialgne kava äh, võeti kolmekümnendal aprillil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esimeste konverentsi po poolt vastu äh, ja täiskogu veebilehel on äh, kogu dokument ära toodud. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes mai kell kaksteist null null ja hääletame kolmapäeval, kahekümnendal mail kell kaksteist null null.